head kolleegid, palun võtke kohad sisse, sest me peame üles näitama distsipliini selleks, et tänased kõik komisjonid äh, asutavad koos, äh, koosolekud saaksid läbi viidud ja sellepärast äh, paluksin teil oma kohad sisse võtta kallid kolleegid, tere tulemast arengukomisjoni asutamiskoosolekule vastavalt kodukorra reeglile neliteist on minu ülesanne esialgselt seda koosolekut juhatada ja seda senini, kuni valitakse meie komisjoni esimees. ja kõigepealt tahaksin teile kõigile öelda tere tulemast. meie käsutuses on aega vähe ja seetõttu ma teen ettepaneku, et me alustaksime otsekohe. ja niisiis ma kuulutan koosoleku avatuks. tuletan meelde, et selle praeguse koosoleku kohtumise, koosoleku eesmärk on valida komisjoni juhatuse esimees ja neli aseesimeest vastavalt kodukorra reeglile kakssada kolmteist. kõigepealt äh, me valime komisjoni esimehe ja siis ühekaupa ka neli aseesimeest ja nüüd eh, tahaksin teatada ka asendusliikmete nimed, kes hääletusel osalevad ja ma tahaksin, et eh, meelde tuletada, et kui on muudatusi, tuleb enne hääletust sellest teada anda. niisiis, asendusliikmete nimed eh, Rahvapartei nimel on härra Lukas Mandelit asendav Madlen Vohtler ja Janinojovskat asendab proua Eva Kopatš. ma loodan, et ma ei ole päris oma hääldusega tapnud neid nimesid. niisiis äh, ja inimesed said ikka aru, kes asendusliikmetena äh, põhiliikmeid asendavad. sotsiaaldemokraadid ei ole teatanud, et asendusliikmed sellel koosolekul osalevad. uuenev Euroopa äh, härra Martin Horvath Tiit asendab Maria Soja Kotlives Raamosse. Ehm, muid muudatusi eh, selles fraktsioonis ei ole ja teistes fraktsioonidest ei ole mulle tulnud ka mingeid teateid selle kohta, et oleks muutusi. kas ID fraktsioon, ECR fraktsioon eh, kuue fraktsioon ja fraktsioonilise kuuluvuseta saadikud eh, tahavad anda teada asendusliikmetest, kes hääletusel osalevad. kui ei, siis alustame meie esimehe valimisega ja kvoorum on olemas. meil on üks neljandik saadikuid olemas, meie puhul vähemalt seitse saadikut. nii et, et me oleme piisaval arvul kohal ja kes on nüüd esimehe kandidaadid? palun esitage kandidaat. Mm, ma näen, et meil ei tulegi ühtegi esimehe kandidaati või? niisiis, palun, härra Hölveni, teil on sõna. aitäh, esimees. rahvapartei fraktsiooni nimel äh, olles vastvalitud koordinaator, tahaksin nimetada härra Toomas Toobe äh, komisjoni esimehe kandidaadiks. võtan selle teadmiseks, kas on ka teisi kandidaate ma tuletan meelde, et kandidaadid peavad esitama siis fraktsioonid või äh, veerand komisjoni liikmetest. niisiis, teisi kandidaate ei ole esitatud kuna on ainult üks kandidaat, siis teen ettepaneku, kas lihtsalt öelda, kas te olete selle kandidaadiga nõus, äh, aplausiga. ma oletan, et härra Tobe on nõus kandideerima, kui tema kandidatuur juba välja pakuti on nõus, jah? kas ma tuletan meelde, et kandidaadid peavad olema komisjoni põhiliikmed ja nad peavad olema täitnud siis ka äh, finantshuvide deklaratsiooni ma tuletan siis veel kord meelde. kuidas palun? ah, hästi ma tuletan meelde, et kandidaadid peavad olema komisjoni põhiliikmed ja nad peavad olema nagu kord ja kohus täitnud finantshuvide deklaratsiooni ja äh, samuti käitumiskoodeksit puudutava deklaratsiooni. härra Toomas äh, Toobele, kas te vastate nendele tingimustele? jah, vastan küll niisiis äh, sellest kinnituses pole hetkel põhjust kahelda ja sellisel juhul teen ma ettepaneku, et me valime siis ka ülejäänud kandi-, kandidaadid siis heaks küsimisega ja ma kutsun teid nüüd siia. ma äh, tõen-, tõden, et teid on siis valitud ühehäälselt sellele ame-, sellele ametikohale ja ma õnnitlen teid selle eest, et teid nimetati komisjoni esimeheks ja alandlikult lahkun sellelt kohalt. Uh, aitäh, lugupeetud kolleegid minu jaoks oli tõeline au, et mind valiti arengukomisjoni esimeheks. Te nägite, kui innukas ma olin, ma üritasin siia toolile istuda juba enne, kui mind ametlikult siia valiti. ma tõesti loodan, et ma tutvun teie kõigiga, kes te siin komisjonis olete peatselt. ma tean, et arengukomisjonis teil on väga head saavutused erakondadeülesest koostööst ja ma tahaksin, et see jätkuks ning meil seisab ees väga palju olulisi ülesandeid, umbes viisteist äh, miljardit eurot eelarvest on meie komisjoni tegevusega seotud, välistegevusega ja loomulikult äh, on meil käimas Cotonou lepingu järgsed läbirääkimised. meil on vaja ametisse nimetada uued volinikud ja ja äh, ainult äh, kuus aastat pärast meie ametiaja lõppu äh, jääb siis jätkusuutliku arengu eesmärkide saavutamiseks. ma tean, et Euroopa Parlamendis räägitakse väga palju sellest, milline komisjon on kõige olulisem. minu jaoks on loomulikult kõige olulisem komisjon parlamendis see komisjon, ja ma olen täiesti kindel, et kõik, kes siia komisjoni on valitud, on tõeliselt pühendunud nendele teemadele, mis on seotud arenguga ja abiga nii et, et suur aitäh usalduse eest, mida mind valides üles näitasite. ma tõesti jään ootama viljakat koostööd, aga jätkame nüüd siis järgmise päevakorrapunktiga ja selleks on esimese aseesimehe valimine. see on siis teine päevakorrapunkt ja tahaksin teile meelde tuletada, et asendusliikmete ase-, kes on asendusliikmed, kes osalevad siis hääletusel, need on ähm, Rahvaparteist Marin Motler ja kes asendab Lukas Mandelit ja Eva Kopatš, kes asendab Janina Otsioskat ja uuenevast Euroopast on Maria Soraya Rodriguez Ramos, kes asendab Martin Horvudi. hästi kandidaatide osas muudatusi vist ei ole, aga palun esitage siis need kandidaadid ka ametlikult, kelle me valime aseesimeheks ja valime nad ühekaupa ma teen ettepaneku, kaks superaseesimeest, kes on Pierret Esperche Fufana ja äh, ta on äh, rohelistest ja äh, kes ähm, on doktorikraadiga prantsuse kirjanduses, ülikooli õppejõud, ta on linnavolikogu liige ja ta tegeleb ka vabaühendustes, no ta on Aafrika päritolu äh, parlamendisaadikute assotsiatsiooni esindaja Saksamaal ja esindab ka organisatsioone, mis on seotud arengu ja koostööga, nii et, et ma arvan, et ta sobib suurepäraselt meie komisjoni aseesimeheks. aitäh kas on veel ettepanekuid? suurepärane. siis ma küsin kandidaadilt, kas te olete nõus kandideerima? jah, suurepärane me ei ole veel hääletamiseni jõudnud Äh, tahaksin äh, teile meelde tuletada, et kandidaat peab olema komisjoni täisliige, ta peab olema nagu kord ja kohus täitnud finantshuvide deklaratsiooni ja deklaratsiooni, mis puudutab käitumiskoodeksit. kas te vastate neile kõigile kolmele eeltingimusele? jah. suurepärane sellisel juhul arvestades, et tege-, meil on ainult üks kandidaat esimese aseesimehe kohale teen ettepaneku, et me valime Pieretti heakskiiduga lihtsalt. niisiis õnnitlused esimeseks aseesimeheks valimise puhul ja te võite kohe tulla siia ette oma kohale The... niisiis, kui muudatusi päevakorras ei ole, siis jätkame hääletustega ja nüüd ma paluksin, et te esitaksite kandidaate teise aseesimehe kohale. aitäh, lugupeetud esimees ja õnnitlused selle puhul, et teid ametisse valiti ja samuti õnnitlused meie esimesele aseesimehele ja meie sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel tahaksime samuti avaldada tänu nende sissejuhatavate sõnavõtt, sõnade eest, me jagame neid täielikult ja me loodame, et meist siin komisjonis saab suurepärane meeskond. mul on väga hea meel soovitada teise aseesimehe kohale härra Norbert Noiserit ta on pikaajaline liige selles komisjonis, ta on olnud äh, selles komisjonis algusest peale, kui ta siin kojas äh, tööd alustas. ta otsustas, et soovib olla arengumeeskonna liige, ta on olnud väga pikki aastaid meie fraktsiooni koordinaator selles komisjonis ja tõesti väga kogenud selle komisjoni kõigis töövaldkondades. aitäh ja nüüd küsiksin Norbert Noiserilt, kas te olete valmis kandideerima? jah, suurepärane. ja ma pean nüüd selle teksti jälle ette lugema. Äh, härra Noiser, ma pean teile meelde tuletama, et saadik peab olema äh, täisliige selles komisjonis, ta peab olema nagu kord ja kohus täitnud finantshuvide deklaratsiooni ja äh, kohase käitumise deklaratsiooni. kas te vastate nendele kolmele eeltingimusele? jah, vastan küll. aitäh sellisel juhul arvestades, et rohkem kandidaate teise aseesimehe kohale ei ole, teen ettepaneku, et me valime aplausiga Norbert Noiseri. aitäh, et teid valiti selle komisjoni teiseks aseesimeheks. tulge nüüd palun oma kohale siia ette aitäh ja läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, selleks on kolmanda aseesimehe valimine. Äh, äh, ma tahaksin veel kord meenutada, äh, millised asend-, et kui asendusliikmete osas on mingeid muudatusi, kes hääletusel osalevad, siis andke mulle palun teada ja nüüd äh, paluksin, et esitataks kandidaate kolmanda aseesimehe kohale. aitäh, esimees. uuenev Euroopa fraktsioon teeb ettepaneku Grisula äh, Sakaropulu vali-, äh, kandidee-, kandidaadina esitamiseks. ta valit president Macroni nimekirjas Prantsusmaal. ta on saanud Roma Sapienza ülikoolist oma diplomi, ta on elanud kahe tuhande seitsmendast aastast alates Prantsusmaal ja tal on ka doktorikraad, doktorikraad. ta on Prantsusmaal pidanud kampaaniat, on terviseküsimustest üldsust teavitanud ja on pööranud väga tähelepanu ka naiste seisundile ta on selle komisjoni liige ja naine ning tahab pühenduda just nimelt naistega seonduvatele majandusküsimustele ja eh, võitlusele selle eest, et naistel ja tütar, tütarlastel oleks juurdepääs haridusele ja tervishoiule. Eh, see oli selline väike kokkuvõte tema eh, eluloost, aitäh. suurepärane, aitäh. jah, härra Tarabella on juba veendunud, et kandidaat sobib näib, et teisi kandidaate ei ole, küsin nüüd kandidaadilt, kas ta on nõus äh, kandideerima, jah. väga tore, tahaksin teile meenutada, et kandidaat peab olema selle komisjoni täisliige, ta peab olema nagu kord ja kohus täitnud finantshuvide deklaratsiooni ja deklaratsiooni, mis puudutab kohase käitumise koodeksit, kas te vastate nendele tingimustele? jah. suurepärane, sellisel juhul arvestades, et meil on ainult üks kandidaat kolmanda aseesimehe kohale, teen ettepaneku, et vanu, valime Grisula Sakaropulu aplausiga. õnnitlused, te olete valitud selle komisjoni kolmandaks aseesimeheks, tulge palun siia ette ja võtke oma koht sisse Me... tahaksin teile veel kord meelde tuletada, et kui asendusliikmete osas, kes hääletusel osalevad, on toimunud muudatusi, siis peaksid fraktsioonid minu tähelepanu juhtima sellele enne, kui hääletus algab ja nüüd äh, tahaksin, et te esitaksite neljanda aseesimehe kandidaate. ja Michelle Rivasi esitab kandidaadi tahaksin esitada väga noort Saksa eurosaadikut, ta on juba väga äh, pikka aega tegelenud noorte rohelistega Euroopas, ta on äh, fotoajakirjanik ja fotograaf ja on äh, osalenud paljudel uurimis- ja päästeoperatsioonidel Vahemerel ta on käinud ka Afganistanis, lisaks sellele ta rändeteedega on tegelenud ja ta tahaks siin keskenduda just nimelt rändepoliitikale, asüülipoliitikale, inimõigustele ja sotsiaalsetele õigusele. ma olen veendunud, et ta teeb suurepärast tööd meie komisjonis. Erik Markvart on see kandidaat. Perfect, there seems to be no other uh, no kuna teisi kandidaate ei ole, siis Erik äh, Markvart, kas te olete nõus kandideerima? jah tahaksin teile meelde tuletada, et kandidaat peab olema selle komisjoni täisliige, peab olema nagu kord ja kohus täitnud finantshuvide deklaratsiooni ja deklaratsiooni, mis puudutab kohest käitumist. kas te vastate nendele kolmele eeltingimusele? jah suurepärane sellisel juhul, äh, kuna meil on ainult üks kandidaat neljanda aseesimehe kohale, teen ettepaneku, et me valime Eerik Markvarti aplausiga õnnitlused, et te olete valitud selle komisjoni neljandaks aseesimeheks, tulge siia poodiumile ja võtke oma koht sisse Perfect, then we move on. Äh, suurepärane, nüüd läheme äh, kuuenda päevakorrapunkti juurde, selleks on esimehe teadaanded ja ma teatan, et äh, me kasutame siin inglise, prantsuse, saksa, ungari, itaalia, leedu, poola, hispaania ja rootsi keelt ja nüüd äh, vaatame läbi oma koosolekute ajakava kahe tuhande üheksateistkümnendaks aastaks. Te olete selle ajakava juba saanud, see saadeti teile elektrooniliselt koos kutse kasutamiskoosolekule. kas te olete nende kuupäevadega nõus? kui vastuväiteid ei ole, siis loeme need kinnitatuks ja viimaseks tahaksin teile teatada, et äh, teie, teile on välja jagatud meie komisjoni tervituspakid, äh, see sisaldab olulist infot meie komisjoni töö kohta ja meie komisjoni peamisi prioriteete. ja nüüd läheme seitsmenda päevakorrapunkti juurde, järgmine kohtumine, arengukomisjoni järgmine kohtumine toimub Brüsselis kahekümne kolmandal juulil kella viiest äh, kuni äh, äh, poole seitsmeni. meil toimub ühiskohtumine keskkonnakomisjoniga briifingu kohta kõrgetasemelisest poliitilisest foorumist, mis toimub sellel ja järgmisel nädalal New Yorgis ähm, jätkusuut-, seal tegeldakse jätkusuutliku arengu eesmärgi arengu eesmärkidega, nii et, et ähm, tegemist on, kuna parlamendi esindajaid seal ei ole, siis on meie jaoks väga oluline, et me saaksime informatsiooni selle kohta, mis toimub ja kahekümne neljandal juulil on meil kohtumine üheksast kella kaheteist kolmekümneni. suur aitäh, kallid kolleegid, äh, veel kord tahaksin õnnitleda äh, ja tänada teid selle eest, et te osalesite sellel äh, komisjoni koosolekul tahaksin tänada ka sekretäriaati, kes selle koosoleku ette valmistas. vabandust. tavaliselt on siin ka päevakorras muud küsimused. kas me võiksime vaadata, kas on võimalik eh, teha ka teadaandeid nende sündmuste kohta, mis eh, aasta lõpuni aset leiavad, me peame hästi valmistuma, me peame olema teadlikud Äh, sellest, äh, mida delegatsioonid teevad, äh, selle, selle, selle, me peame kõigest teadma selleks, et delegatsioonid saaksid oma tööd korralikult teha, nii et, et kas te saaksite meid teavitada sündmustest, mis ees seisavad, me teame, et New Yorgis toimub konverents keskkonnasõbraliku arengu teemal, sellest te juba rääkisite, aga kas on ka veel mingeid teisi üritusi, millest delegatsioonid osalevad, millal delegatsioonid osalevad? aitäh! aitäh selle küsimuse eest. see info, mis mulle praegu eelseisvate sündmuste kohta on, on selline, et delegatsioon läheb New Yorki äh, kahekümne kolmandast äh, kahekümne kuuenda septembrini ja see on, seal on siis meie komisjoni liikmed ja ka keskkonnakomisjoni liikmed, see on ainus info, mis mul praegu on. ühtekokku viisteist saadikut on selles delegatsioonis aga ma äh, täpsustan asju sekretariaadiga ja siis ma saadan selle info teile niipea, kui see on olemas, et saaksite selle oma ajakavva sisse panna, aitäh. ja, ja, ja koordinaatorid peavad samuti arutama missioonide küsimust, selles osas ei ole veel midagi otsustatud, missioonide sihtkohad ei ole veel välja valinud. kuulge, me oleme väike komisjon, mis teeb head äh, koostööd ja kas seda infot ei saaks mitteametlikult esitada? Äh, kui me hakkame liiga ametlikuks muutuma, siis ei edene asjad loomulikult, nagu ma ütlesin, ma äh, hoolitsen selle eest, et te saate kõik selle info, tegemist on väikse komisjoniga ja loomulikult me ei pea siin liiga ametlikud olema. hästi. koosolek on lõppenud.